hiljemalt nelja kuu jooksul nad peaksid saama kas töö või täiendkoolituse, selles seisneb solidaarsus. aitäh, härra Mann. enne kui vaba mikrofoni juurde asume. on laekunud siin üks teade, mida ma pean teiega jagama Iiri võimud on teatanud, et alates viieteistkümnest veeb-, viieteistkümnendast veebruarist asub ähm, Bronchias de Rossa asemele proua Emer Costello, kes vist on ka siin saalis, jah? tere tulemast! kodukorra ähm, artikli kolm lõike kaks järgi on kõikidel saadikutel täielik õigus osaleda parlamendi sessioonidel alles siis, kui nende ähm, nii-öelda volikirjad on üle kontrollitud ja kui vastuväiteid ei ole laekunud ku-, ähm, ehk kui ei ole vä-, vastuväiteid, et saadiku öö, äh, on teisi